homme kell kaksteist. sellega me jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt meie kolleegi Philip Juvani raport reklaami mõju kohta tarbija käitumisele. nagu te teate, äh, selle arutelu menetlus on järgmine. pärast raportööri sõnavõttu toimub vaba mikrofoni voor ja ma olen kindel, et te mõistate, et võib-olla ma olen täna heldem kui tavaliselt ja võimaldan igale sõnavõtjale ühe minuti asemel poolteist minutit, kuid pooleteist minuti järel ma katkestan teid ja sama rangelt, nii nagu ma äh, tavatingimustel vaba mikrofoni voorus katkestan inimesi, kui üks minut on möödas. kuid nüüd saab Philippe Jouvin sõna neljaks minutiks monsieur le président mes chers collègues alors pourquoi un rapport sur la publicité? president kallid kolleegid miks raport reklaami kohta? et seda põhjusel et reklaam võib olla nii hea kui halb asi see võib olla kohutav see võib olla pettev eksitav sekkuv mis ei pea kinni eeskirjadest ja tegelikult ei täida seda rolli, mida tarbijad reklaamilt ootavad, nimelt informatsiooni edastamist. see võib olla ka kasulik ja see on ka oluline ka majandusliku arengu jaoks. Äh, see on nagu määrdeaine majandusmootoris ja reklaam aitab tarbijaid, kui reklaam on hästi koostatud, võimaldab tarbijatel võrrelda erinevaid tooteid ja stimuleerib konkurentsi reklaam ei ole isegi kogu uudne asi, miks meil on vaja uut maksu, sest meil on juba maksustamine selles küsimuses, selleks on mitu põhjust. sest tänapäeva reklaam on läbinud suured muutused võrreldes äh, varasemate aastate reklaamiga. ma olen lugenud ka Ameerika vastavaid kokkuvõtvaid kahekümne üheksandal novembril ühe päeva jooksul interneti äh, kaubanduse käive oli üle miljardi dollari, mis tähendab seda, et internetikaubandus on oluliselt kasvanud ja seda ka reklaami mõjul. ja üks äh, ajendeid selle raporti koostamiseks oli, et maks, äh, mis peaks reguleerima reklaami, ei ole alati äh, asjakohane, nagu me oleme seda näinud viimastel aastatel. reklaam võib olla eraellu sekkuv, see võib mõjutada meie eraelu ja äh, reklaamiga kaasnevad eh, ka sellised aspektid, mis ei ole maksustatud, näiteks võib olla varjatud reklaam. ja selle kohta on üks kurikuulus näide eh, eh, sotsiaalvõrgustikus Facebookis, kus on nüüd uus vahend loodud, mis ei ole reguleeritud. ja see võimaldab inimeste gruppidel avaldada oma arvamust mingite toodete puuduste, defitsiitide kohta ja see võib teatud kaubamärgi hävitada paari päevaga. seega äh, äh, tänane reklaam ei ole võrreldav eilse reklaamiga, tänapäeva reklaamis kasutatakse meetodeid, mida varem ei kasutatud. me räägime äh, käitumisharjumusi jälgivast reklaamist, isikustatud reklaamist, meie eraelektronkirjade lugemine ja nende sisalduva info kasutamine reklaami eesmärgil seetõttu, kolleegid, me peaksime mõtlema meie põhiväärtustele, eraelu austamisele äh,, kergesti haavatavate inimkategooriate äh, vajadustele, eriti lastele, sest äh, ne, lapsed on sageli võetud sihikule ja lapsed sageli ei mõista, et tegemist on reklaamiga, et see reklaam ei ole mitte otsekohane, et see ei ole juhuslik, see on konkreetselt suunatud nendele. täiskasvanud võib-olla mõistavad seda, kuid laps ei mõista. seega on kasutusel uued tehnoloogiad, sellega kaasnevad uued väljakutsed, majanduslikud väljakutsed ja me näeme, et me oleme sattunud poliitilise debati keskmesse vastavalt äh, ähm, valdkonna äh, äh, asjatundjatele on mitmed aspekte, mis on jäänud veel lahendamata. on räägitud sellest, et et on olemas põhjalikud äh, konfidentsiaalsust reguleerivad dokumendid, kuid me teame et tegelikult, et inimesed sageli ei tutvu nende konfidentsiaalsete tingimustega ja isegi kui mõni tarbija loeb neid, siis tal on väga raske neist aru saada. me räägime sellest, et reklaam peab olema õiglane, see peab arvestama inimeste eraeluga, austama inimesi, tarbijad ei tohi petta, neid ei tohi võtta sihikule nende teadmata. president ma hakkan lõpetama, öeldes sellega, et meil on vaja kahte eesmärki, meil on vaja õiglast reklaami, mis austab tarbijaid ja eraelu puutumatust. kuid samal ajal on oluline rõhutada, et kodanikud ja tarbijad peaksid olema teadlikumad, nendega ei tohi manipuleerida, neid tuleb paremini teavitada ja nende kriitilist suhtumist reklaami tuleb tugevdada. see ongi minu raporti põhiliseks sisuks ja ma loodan, et see raport leiab laiapõhjalist toetust meie täiskogul. suur tänu, härra Žüven, on mitmeid kolleege, kes on soovinud sõna võtta. Äh, me enam uusi sõnasoovijaid kirja ei pane, kuid järgmisena anname sõna kaheksale sõnasoovijale ja esimesena saab sõna proua Roitova pane předsedo vítám zprávu o dopadu reklamy na. suur tänu e, ma tervitan seda raportit e, e, siin räägitakse reklaamist ja tarbijate käitumisest, aga ei räägita siin üldse hasartmängudest. internetis hasartmängimine on piiriülene tegevus. kuigi seitsmel maal on see keelatud, aga siiski on see kättesaadav kõikidele me peaksime pöörama tähelepanu ennetustööle ja sellele, et inimesed võivad jääda mängusõltlasteks. see eh, hasartmäng, mis internetis pakutakse, on suunatud just noortele inimestele, lastele ning eh, tuleb midagi ette võtta. see on sama hea, eh, kui me näitame nendele alkoholireklaame alkoholireklaamid on olulised, ka sellele me peame mõtlema. kasiinod on igal pool, võib-olla koolide kõrvalmajas. me peame keelama ära hasartmängud, sest see on oluline avalik huvi. suur tänu, härra Papadopulo proua Papadopoulou suur tänu. E, see oli tõesti väga huvitav raport, mis puudutas reklaami ja just nimelt käitumus, käitumisharjumusi jälgivat reklaami. see tähendab, et vaja on reguleerida kommertstegevust, eriti mõeldes sellele, et reklaam on ka suunatud sageli noortele inimestele probleemiks on stereotüübid, mida reklaami kaudu luuakse. ja mina koostasin eh, arvamuse eh, Naisõiguskomisjoni nimel ja ma olen väga tänulik selle eest, et raporter võttis arvesse meie ettepanekud, eriti kui me räägime naiste ja meeste vahelisest võrdõiguslikkusest. oluline on see, et me töötaksime kõik käsikäes, et võitelda äh, eksitava reklaami vastu, sellise reklaami vastu, mis alandab inimesi ja inimväärikust. me peame vaatama reklaami kui positiivset äh, asja ühiskonnas, mis toetab inimväärikust. suur tänu. härra Lekström suur tänu, härra president, mina tahaksin rääkida kahekümne viiendast lõikest ja ma loodan, et me saame selle ära kustutada sellest tekstist. siin öeldakse, et kui äh, otsingumootorid näitavad äh, näitavad reklaami, kui sa äh, paned sisse võtmesõna ja sa näed mingisugust äh, brändi nime, siis siis tegelikult see läheb täiesti vastu ka, kaubamärgi äh, seadusega loomulikult eh, see tähendab seda, et kui keegi tahab eh, näiteks midagi reklaamida ja ühendab selle sõnaga golf, siis, eh, siis ei ole see õige, sealt tuleb tohutult palju vastuseid, aga tegelikult kaubamärke on tohutult palju kui näiteks ütleme, tahab eh, midagi eh, reklaamida ühenduses sõnaga silver, siis on eh, tohutult palju kaubamärke, mis on sellega seotud ja lihtsalt niisugune asi ei tobi, ei sobi. see tegelikult hävitab tegelikult legitiimse Äh, legitiimse konkurentsi, legitiimse reklaamitegevuse ja, ja legitiimsed otsingumootorid. härra Paška, palun. suur tänu. kõigepealt ütleksin ma, et on väga hea, et me räägime äh, äh, äh headest ja halbadest kommertstavadest eriti kui see on seotud uue tehnoloogiaga e, meil on olla, meil on suurenenud reklaamiruum tänu uutele tehnoloogiatele, aga see on toonud kaasa ka eksitavat reklaami, see on toonud e, haavatavate inimeste kuritarvitamise kaasa, eriti puudutab see lapsi. internet peab reageerima Eh, loomulikult sellele, kuivõrd eh, loomingulised on eh, reklaamiloojad, aga kui minnakse kaugemale regulatsioonidest, siis me peame tõmbama sellele kriipsu peale, me peame viima läbi analüüsi, vaatama, millised on praegused trendid ning ütlema ei nendele äh, Eh, nendele meetoditele, mis on kahjulikud, mis tungivad inimeste eraellu, me peame kaitsma perekondi. suur tänu, härra Paška ja härra Tšegedi. suur tänu, härra president, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin tänada raportööri mina arvan, et see on üks kõige olulisemaid teemasid, millest me praegusel hetkel võime rääkida. kahjuks on juba kell väga hiline. nii nagu äh, raportis öeldakse, on kõige äh, haavatavamad lapsed ja noorukid sellepärast et nende tahe ei ole tugev, nendega võib manipuleerida. asi ei ole mitte agressiivses ja seadusevastases ähm, reklaamis, vaid tegu on kõikide reklaamidega. on äh, vaja äh, integreeruda ühiskonda ja igasugune reklaam tuleb ära keelata lasteprogrammidest. asi ei ole mitte ainult televisioonis ja raadios, sellises traditsioonilises meedias, mis on eh, kõige ohtlikum, vaid oht on internetis, sest seal on reklaam agressiivne ja on kahjulik. on ettevõtted, kes ei Ähm, austa äh, eraelu, nad tungivad inimeste eraelusfääri, nad kasutavad isikuandmeid, niisugust asja tuleb sanktsioneerida ja selles osas tuleb astuda samme Euroopa tasemel. suur tänu, lugupeetud kolleeg. kes? härra proua Komi suur tänu, mulle tõepoolest meeldib see teema, et me käsitleme just nimelt reklaamiküsimusi. minu arvates on teema äärmiselt oluline majandusele, siseturule ja tarbijale. on hädavajalik, et me tegutseksime tagamaks Eh, halba mõju, mis reklaamil võib olla, et me astume vastu negatiivsetele eh, praktikatele, mis, mida mõned eh, ettevõtted rakendavad on vaja nii õiguslikku kui mitteõiguslikku raamistikku, et vajakajäämistest üle saada. kui puudub korralik harmoneerimine, siis me peame tegutsema, me peame saama lahti ebaõigest konkurentsist, konkurentsimoonutustest ja ka ebaausast reklaamist. kui me eh, leiame, et tõepoolest on eh, puudujääke, siis me peame seda parandama ja töötama välja vastavad instrumendid. on vaja kahtlemata kaitsta isikuvabadust, aga ka isikuandmeid. suur tänu, härra Mikolašek! suur tänu, härra president. igasugust reklaami on olemas. ja need on seotud väga sageli just IKT-ga. tegemist on sotsioloogilise nähtusega ja niimoodi võib eh, ka tarbijate usaldust kuritarvitada. ma arvan, et tarbijakaitse nõuab et on paika pandud vähemalt minimaalne õigusraamistik ning ma tänan eh, raportööri eh, tema konstruktiivse lähenemise eest, eriti tema huvi e, eest kõige haavatavamate vastu nagu lapsed ja noorukud, nii nagu seda tõid välja ka eelkõnelejad. me peame tõepoolest vältima, et ei oleks eksitavat praktikat tarbijad arvavad, et nendele antakse õiget informatsiooni, mis põhineb uurimisel, aga tegelikult see osutub valeks. mulle teeb muret ka niisugune praktika, mis ründavad tarbijate eraruumi, näiteks lugemist. mulle tundub, et tuleb alati kinni pidada Eh, õigusraamistikust tarbijate kaitses ja tarbijate eraelust. suur tänu, kolleeg. nüüd härra Kelly on viimane, kes võtab sõna eh, vabatud mikrofoni raames. suur tänu. väga Äh, raske on olla absoluutselt kindlal seisukohal, eriti kui me räägime siin kodanike käitumisest ja, ja äh, mõjust nende, nendele. siin võivad olla väga erinevad äh, tulemused. on olemas selliseid äh,, äh, selliseid äh, selliseid reklaame, mis on valed, aga sama Äh, inimesed on, ütlevad, et äh, näiteks alkoholi vastu võitlemiseks oleks vaja ära keelata äh, alkoholireklaam aga näiteks eh, narkootikume pole kunagi reklaamitud ja ikkagi neid tarvitatakse. sellepärast on meil vaja korralikku eh, sõltumatut eh, analüüsi, sest me ei taha, et kellegi huvid saaksid kaitstud selles osas, mis on hea, mis on halb, mis on kasulik, mis on mitte ja kui me seda teame, alles siis saame me õigesti midagi reguleerida, sest Äh, muidu me äh, tegutseme pimeduses ja ei kaitse nende inimeste huve, keda vaja. suur tänu, härra Kelly. nüüd on meil avatud mikrofon äh, lõppenud ning selle teema lõpetuseks annaksime sõna volinikule härra Haanile. palun, nüüd te võite võtta sõna ja öelda, mida teie arvate kuuldu kohta täna president äh, komisjoni nimel ja asepresidendi Redingi nimel tahaksin ma tänada raportööri selle väga väärtusliku raporti eest, milles analüüsitakse mitmeid võtmetähtsusega aspekte, mis käsitlevad äh, kaasaegse tarbija käibemist kuidas paremini eh, toime tulla interneti arenguga seotud väljakutsetega ja uue tehnoloogiaga, on komisjon pidanud põhjalikke konsultatsioone olemasoleva andmekaitse eh, õigusliku raamistiku raames kuni aastani kaks tuhat kümme. see näitas, et praegu Euroopa Liidus kehtestatud isikuandmete kaitse eh, seadusandlikud aktid on väga asjakohased, kuid samuti on selge, et Euroopa Liit vajab äh, sidusamat lähenemist isikuandmete kaitse valdkonnas Euroopa Liidus ja väljaspool. selle tulemusena komisjon neljandal novembril äh, avaldas teatise kõikehõlmava lähenemise kohta andmekaitsele Euroopa Liidus äh, reklaam toob väga palju kasu Euroopa kodanikele, võimaldades neil vaba juurdepääsu teenustele. väga paljud tarbijate äh, suunatud tehnikad, igasugused otsingud ja muud äh, ei ole seotud tarbijate jälgimisega ega tekita muret. minu kolleeg, asepresident Nelli Kruus on pöördunud ettevõtete poole üleskutsega rakendada eneseregulatsioon interneti rak-, reklaami puhul, lähtudes Euroopa Liidus kehtestatud õiguslikust raamistikust, lähtudes läbipaistvusest ja samuti tagama ka vajalikud load ning koosoleku eh, keskenduma kliendisõbralikule täitmisele. komisjon jälgib ettevõtjate jõupingutusi selles valdkonnas selleks, et hinnata äh, vajadust täiendava regulatiivse raamistiku järgi, mis puudutab äh, elektronposti ja konfidentsiaalsust telekomi äh, Äh, seadusandlus, mis võeti vastu aasta tagasi, rõhutab ja tugevdab neid ja see paneb ka liikmesriikidele kohustuse rakendada hoiatavaid meetmeid, neid tagama pädevate asutuste vajaliku suutlikkuse, volitused ja vajalikud vahendid. liikmesriikidel on aega kuni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta maini nende sätete ülevõtmiseks oma siseriiklikusse õigusesse mis puudutab ebaõigla-, ebaausade kaubandustavade direktiivi ülevõtmist, siis komisjon tunnistab, et äh, selle horisontaalse direktiivi ülevõtmisel liikmesriikide vahel on teatud ebatasasusi. komisjon leiab, et sellised erinevused ähm, mida komisjon on püüdnud koostöös liikmesriikide lahendada, äh, ei ole ähm, väga suured ja tundub, et teatud määra harmoneerimine on saavutatud. see jätab teatud määral liikmesriikidele ka otsustusvabaduse, kuid samas tagab direktiivi täitmise. selles osas ebaausate kaubandustavade direktiivi rakendamise juhend on üks algatusi, mida komisjon tegi, tagamaks täieliku harmoneerimise. see tähendab seda, et kõik kõiki reegleid tõlgendatakse ning kohaldatakse liikmesriikides ühtemoodi nii nagu raportis on välja pakutud, me kindlasti jätkame tööd äh, juhenddokumentide täiustamisel, arvestades uusi aspekte ja arenguid. komisjon äh, koostab ka õiguslikku andmepanka, äh, mis hõlmab kohtupraktikat, teadlaste tulemusi ja selleks, et tagada see direktiivi ühtlane rakendamine kõikides liikmesriikides mis puudutab äh, äh, reklaami kasutamist sotsiaalvõrgustikes äh,, blogides ja mujal, siis on oluline teada, et kui tarbija tegutseb kaupleja nimel või kui kauplejad rahastavad neid ja kui see ei ole selgelt avaldatud, siis see kuulub ebaausate kaubandustavade direktiivi alla kui varjatud reklaam. mis puudutab palgalt arvamuse esitamist, siis seda ei saa äh, kvalifitseerida reklaamina. ja komisjon leiab, et turundusalane õigusaktid ei ole kõige õigem vahend, tegemist on sõnavabadusega, direktiivis on ette nähtud ka teatud kaitsemeetmed kergesti haavatavate tarbijate kaitseks ja äh, siseriiklikud ametiasutused peavad arvestama nendega äh,, nende tavade õigluse hindamisel aastal kaks tuhat üksteist täiendatakse direktiivi lähtudes liikmesriikide kogemusest reklaamivaldkonnas, eriti kui reklaam on suunatud lastele ja noorukitele ja arvestame ka laekuvate andmetega. suur tänu, volinik. ja härra Haani sõnavõtt lõpetab selle päevakorrapunkti arutelu ja hääletus toimub homme kell kaksteist kolmkümmend sellega me jõuame